vastavalt äh, kodukorra artikli sada kolmkümmend seitse sain ENVI komisjonilt taotluse äh, raporti koostamise kohta, äh, et Euroopa Liidu, Euroopa Liidu keskkonnaalase tegevuse kohta, mis peaks hindama vee, õhu ning, ning samuti ka jäätmekäitluse olukorra kohta. kui vastulauseid ei esitata, siis taotlus kinnitatakse, vastasel juhul toimub hääletus